okei okay,, friends and guests. kallid sõbrad ja külalised, alustagem. me oleme juba pisut hilinenud alustusega ja loodetavasti eh, saadikuid lisandub veel ja võib-olla nad tulevad ja lähevad meie töö käigus. Eh, tegemist on meie jaoks olulise kohtumisega. kuulame ära, mida noored mitte ainult meie pereringist, vaid Euroopa erinevatest piirkondadest arvavad meie tulevikust. ja ar-, räägivad sellest, kuidas elus ja töös eh, jõuda sinnamaale, et ollakse rahul saavutatuga. tegemist on kolmanda Euroopa noorsooüritusega. esimene, see oli siis kolmas äh, arvult juuni alguses kaks tuhat kaheksateist leidis see kolmas üritus aset ja üheksa tuhat noort inimest arutas Strasbourgis selle ürituse käigus mitmesuguseid ettepanekuid ja ideid, mis kõik puudutasid homset Euroopat ja just sellega me ka tegeleme siin Euroopa Parlamendis. et kuidas Euroopa edasi peaks arenema millised on meie plaanid tuleva, tulevikuks. ja noorte kuulamine on nüüd tõesti jätkuürituseks Strasbourgis toimunud üritusel ja mul on hea meel kolme üritusest osalenud siin tervitada Nemad on tulnud meile külla, et tutvustada oma mõtteid teemadel, mis puudutavad ka meie komisjoni tööd. oskused, mis on vajalikud tulevastel töökohtadel, tööturule sisenemise teema on täna arutusel ja me kutsume seda üritust, mis meil täna siin toimub, ideede mm, nagu ülevaatamiseks, see on selline formaat, mis meil on spetsiaalselt välja töötatud meie kuulamiseks. ja kuulame ära kolm külalist, kes pakuvad välja omapoolseid ideid ja siis äh, välja pakutud ideedest kinnihaarajad on siin Euroopa Parlamendi saadikud ja siis me arutame neid ideid, mida me kuuleme. ja ma lühidalt tutvustan ka meie külalisi, Artur Koratsa on Austriast ja tema tutvustab mõtteid, mis puudutavad põlvkondade vahelist tööjõuhardat. ja äh, räägib ka kutseharidusest ja koolitusest Erasmus plussiga seoses, siis äh, äh, Prantsusmaalt Gemet Dejan räägib nendest ideedest, mis puudutavad kvalifitseeritud pagulasi ja kuidas nad saavad hariduses oma rolli etendada ja räägib ka äriinkubaatori programmist ja Kristjan Molbü on Taanist ja tema räägib ettevõtlusest keskkoolides. ja äh, arutelu, mis meil siin ees seisab, on väga konkreetne ja puudutab meie tulevikku. ja nende teemadega me tegeleme ka meie komisjonis. ma annan igale külalisele kolm-neli minutit tutvustuseks. ma ei ole väga range ajaga. ja seejärel saadikud saavad reageerida ja küsimusi esitada meie külalistele. ja pärast seda toimub arutelu. aga kõigepealt saab sõna Artur, palun. ja üritan mitte väga pikalt rääkida, palun. suur tänu, proua esimees ja suur tänu, et tulite täna siia. ja nüüd ma tutvustan teile eh, tööturul konkurentsivõimet ja oskuste mittevastavust vajadustele me ülista, üritame organisatsioone looma äh, sellist töökeskkonda, mis võimaldab ka hästi oskusi edasi anda ja see seondub elukestva õppega. see on Euroopa sotsiaalsete õiguste esimese samba põhimõte. mina olen kahekümnendate alguses ja minu jaoks on loomulik, et järgmisel aastatel ma vahetan oma töökohti ja aeg-ajalt naasen ka koju, kus ma üles kasvasin ja tööelu on niivõrd kiire ja seetõttu on raske pikaajalisi suhteid välja kujundada töökohtadel, aga põlvkondadevahelised kontaktid võimaldavad nii noortel kui vanadel oma oskusi edasi arendada. ja kui need kontaktid on piisavalt ulatuslikud, siis on võimalik ka mitteametlikult oskusi edastada ja lahendada teatud puudused, kui noortel näiteks jääb puudu äh, peamistest pädevustest ja jälle vanematel inimestel jääb puudu äh, digitaaloskustest. aga meil on vaja, et äh, era- ja avalik sektor tugevdaksid sotsiaalseid suhteid. nüüd selline põlvkondadevaheline tööjõuharta oleks vabatahtlik koodeks ja kehtestaks Euroopa-ülesed standardid, mille eesmärgiks on tugevdada organisatsioonides õpikultuuri ja toetada põlvkondadevahelist oskuste edastamist töökohal. konkreetsed standardid nõuavad seda, et ettevõtted oleksid ka põlvkondade osas tasakaalus ja et oleks mentorlus ja et see oleks ka kvaliteetne. kui ettevõte otsustab nendest normidest, standarditest kinni pidada, siis ta saab pöörduda vastava agentuuri poole liikmesriigis, kes vastutab ka Erasmus plussi eest ja kui ta täidab kõik nõuded, siis saab ta ka ametlikult akrediteeritud ja eh, nimetuse põlvkondade vaheline töökoht ja kui seiratakse kogu protsessi, siis tõesti mentorlus kindlasti on ka kvaliteetne ja selline akrediteerimine näitab, et need töökohad on töövõtjate jaoks ahvatlevad, kvaliteetsed ja iga-aastane Euroopa auhinne, parim põlvkondadevaheline töökoht aitab tuvastada parimaid praktikaid ja kindlasti ka sotsiaalselt teadlikkust tõsta ja võib-olla innustab ka teisi organisatsioone taotlema akrediteerimist. Euroopa Liidu harta jah, kasutab ära erinevate põlvkondade oskused ja samuti tugevdab sotsiaalseid sidemeid ja elukestvat õpet. nii et kutsun teidki üles eh, ühinema selle põlvkondade vahelise tööjõu harta mõttega. Thank you Uh, ja järgmisena saab sõna proua Moran Chartier, teie olete see ideedest kinnihaaraja. suur tänu, proua esinaine. ideede kogumiseks äh, tuleb väga põhjalikult uurida seda ettepanekut, väga huvitav ettepanek. see põlvkondadevahelise tööjõu teema, mis annaks ettevõttele ka märgise, see on väga huvitav küsimus. mõned küsimused esitaksin teile, kõigepealt me teame, et kui meil tegemist on õpipoisi õppega, väljaõppega, siis, siis tuutori, juhendaja roll, keda te nimetatakse mentoriks, on väga oluline kas te olete mõelnud ka sügavamalt siin kvaliteedisertifikaadile, kvali-, mingisugusele mentori või juhendaja kvaliteedile, see on äärmiselt oluline. ja teine küsimus minu poolt no,. see oleks siis järgmine. Te rääkisite pidevalt kvalifikatsioonist ja, aga olete näinud, et oma tööelus tegelikult äh, saate te kogeda erinevaid ameteid ja järjest kiiremini vahetuvad need ametid. nii et, nii et me oleme pigem liikumas pädevuse suunas kvalifikatsioonilt. kas oma harta, hartas olete ka sellele mõelnud, kuidas äh, arendada välja pädevusi, mis oleks ka sellised ülekantavad, mis võimaldaksid noorel Ähm, mitte jääda kinni ühte ainsasse erialasse või valdkonda, vaid et tal oleks võimalus äh, valdkonda vahetada näiteks. Need oleks juba sissejuhatuseks esimesed küsimused minu poolt, aitäh. suur tänu nende küsimuste eest. nüüd esimene, äh, mentorluse kvaliteet loomulikult, nagu ma ütlesin, peab ka jätkuprotsess olema, mis tagab, et ükskõik, kuidas me siis kvaliteeti määratleme, et see tõesti püsiks eh, ka pärast akrediteerimise andmist. nüüd, kuidas täpselt määratleda kvaliteeti, seegi on oluline küsimus. ja kuidas ka seiret teostada. üks võimalus oleks eh, selline subjektiivne hinnang teha ülevaateid ja osalised koostavad neid ise ja saavad siis sellises ülevaates öelda, kuivõrd rahul nad on mentalusega ja ka vastastikku õppimise suhe. noored saavad põhipädevused, aga ka vanemad töötajad näiteks omandavad noortel digioskused. tähtis on, et mõlemad osapooled selles mentorlussuhtes saaksid öelda, kuivõrd rahul nad on mentorlusega ja see on selline subjektiivne kvaliteedi hindamise viis. aga on teisigi meetmeid, et õpitulemust ei hinnata näiteks või tööturul tulemused näitavad kvaliteeti. nüüd teine professionaalne liikuvus see on peatähtis. Äh, antakse noortele pea, peamised pädevused, mis võimaldavad neil hõlpsamini äh, tööturul liikuda. on olemas CDFOP-i uuring Euroopas, mis räägib, et oskused ei vasta oskuste nõud, järeleolevatele nõudmistele ja Euroopa kvalifikatsiooniraamistik määrab, mis on need peapädevused ka pehmete oskuste vallas. et eh, jah, tuleb õppida õppima, samuti kodanikutunnetus. Eh, ja kui sotsiaalseid sidemeid tugevdatakse eh, kogenenud töötajatega, siis ka omandatakse teatud kultuurikapital Äh, see mitte ei ole siis passiivselt päritud, vaid aktiivselt omandatakse see suhtlemisel. okei okay. um,, we'll come back to you. me tuleme äh, teie juurde tagasi, aga nüüd ma annaksin sõna Kimet Deženile, palun Good afternoon. Oh, sorry, sorry, I forgot one. vabandust, ühe tähtsa asja unustasin ära. mõnikord parlamendis asjad ununevad. meil on ju komisjon ka, Euroopa Komisjon kohal. ja ma annan sõna komisjonile, palun. vabandust, et teid ära unustasin. suur tänu. ja kõigepealt ma tahan tänada kutse eest. nagu te teate, komisjon väga tahab toetada noori. ja alati on ka huviga kuulamas noorte arusammu tulevikust ja üsna meeldiv oli kuulda äh, siin, et viidat-, viitas Artur Euroopa sotsiaalsete õiguste sambale, kui noored tõesti teavad, mida see sammas ennast kujutab ja üritavad äh, selle samba toel oma ideid arendada, siis on tõesti tulevik roosiline. ja ma hindan seda, et luua selline põlvkondadevahelise tööjõu harta ja siin on jah, tegemist demograafia-alase väljakutsega, mis on tõsine väljakutse meie tulevikuks. ja põlvkondadevahelised suhted on ju olulised ka meie poliitikate väljaarendamisel sest see, mis aastal kaks tuhat üksteist läks kirja Euroopa täiskasvanute õppeagendasse ja seal me ütlesime, et kõik täiskasvanud peavad saama öö, õppida, aktiivselt vananeda ja meil on terve rida algatusi, mis võimaldavad vanemate inimeste oskusi ära kasutada kogu ühiskonnal paremini ja see oleks ka hartaga seotud. kaks tuhat üksteist oli meil algatus, millele järgnes Euroopa aasta, põlvkondadevahelise solidaarsuse aasta. ja räägiti, kuivõrd tähtis on kasutada ära need teadmised, mis on juba vanematel inimestel, mis on juba kogunenud vanematel inimestel, et aidata noortel tööjõuturul olla konk-, konkurentsivõimelisemad, nii et tõesti põlvkondadelt ük-, üksteiselt õppimine on aktuaalne meie jaoks ja tulevikus me loodame, et see tugevneb. nüüd sotsiaalõiguste sammas, siin on terve rida põhimõtteid, mis otseselt seonduvad teie ideega. elukestvale õppele õigus, aga samuti õigus võrdsele kohtlemisele hariduses ja tööhõives, vaatamata kui vana keegi on ja veel väga tähtsad poliitilised arutelud toimuvad praegu, nimelt töö ja eraolu tasakaalu direktiivi üle peetakse läbirääkimisi ja lapsevanematel peab olema õigus töölt ka ära olla, et oma laste eest hoolitseda ja naiste ja meeste vahel peavad ka hoolduskohustused olema paremini ära jaotatud ja tööelu peab olema paindlik ning tähtis on ka ära hoida põlvkondadevahelised konfliktid. meil on ka Grundvik programm, üks komisjoni instrument, millega toetatakse teadmiste vahetamise protsessi noorte ja vanade vahel. ja see projekt just kõrgelt haritud äh, pensionäre kaasab koolidesse oma teadmiste jagamisse ja aitab siis noori ka valmistuda tööturuks. ja noored ja vanad viime siis kokku, et mõlemad pooled oma oskusi e, ka ettevõtluses saaksid vahetada. nii et selline põlvkondade vaheline lähenemisviis on väga oluline ja suur tänu noortele külalistele, kes tulid siia, et jagada oma ideid, mida teha tulevikus. proua McIntyre, palun uh,. suur tänu. ma arvan, et teie uh, ideed on väga huvipakkuvad. ja see tuletas mulle meelde ühe praktilise näite, mida tahtsin teiega jagada. Ühendkuningriigis Eh, pensioniiga kasvab üha. Eh, nii meil on vanem tööjõud eh, mõnes valdkonnas ja võib-olla need inimesed ei tahagi enam tööle kauaks jääda. ja kui on, minul on üks insenerifirma minu valimisringkonnas, kellel oli raske oskustega inimesi tööle värvata ja ka tööjõud oli neil üsna vana juba ja sel, nad siis võtsid kasutusele praktikandi kava. Nad koolitavad enda firmas ise töötajaid ja samas äh, ka õpitakse oskusi äh, klassiruumis, aga pandi ka iga praktikant kokku ühe vanema töötajaga, kellel on tohutud kogemused ja noored said sellest kohutavalt palju kasu, sest see tõesti on mentorlus ja abi ühe korraga. aga ka vanematel töötajatel oli see suureks abiks, sest nad said nagu uue eesmärgi. Nad enam ei oodanud lihtsalt pensionile minekut, vaid mõistsid, et tegelikult nad saavad anda edasi oma oskused noortele ja need oskused ei kao kuhugi koos tema kadumisega nii et tegelikult see tõi kaasa suure moraalitõusu firmas, sest vanemad töötajad äkki leidsid, kui palju uut ja huvitavat toovad kaasa need eh, noored praktikandid ja et teil avanes võimalus nende noorte ellugi oma panus anda. aitäh. palun, härra Martin cherche, oui, pardon. Bravo pour l'initiative. suurepärane algatus, bravo, suurepärane mõte, sest äh, eesmärk number üks, ma arvan, teie puhul on teha lõpp sellele kurikuulsale lausele, mida sageli kuuleme, et jah, aga teil puudub ju kogemus. ja teie saate tõestada, et te olete valmis töötama ja kui teile pakutakse võimalust, siis saate ka kogemuse just tänu vanematele põlvkondadele. ja nagu ütlesite, toetate vastastikku üksteist. noortel on ka uus ja värske pilk, vanad mõnikord äh, ei näe enam kaugemale. nii et see on väga huvitav selline mõttevahetus. mõned riigid on selliseid algatusi ka kasutanud, Hispaania näiteks omal ajal olid neil sellised lepingud, et kui ettevõte nagu näiteks nägi, et vanemaid töötajaid on liiga, on juba väga palju ja siis hakati tööle võtma noori ja kokkulepe oli just selles, et äh, koolitada siis neid noori. Äh, tööstusvaldkonnas täna näeme, et on palju selliseid ameteid, mida koolis tegelikult ei õpetata, on vaja just äh, vanema põlvkonna kogemusi ja nagu kolleeg ütles, mõned lähevad pensionile koos kõigi oma oskustega, neil on väike märkmik taskus, aga keegi ei saa sellest kasu, nii et see on, olen tohutult, sellest oleks tohutult kahju ja mina olen oma tööelus näinud ettevõtteid, mis on äh, lihtsalt lõpetanud tegevuse, sest nad ei osanud ette näha massiviisilist inimeste pensionile minekut ja, ja kokkuvõttes ei olnudki siis pärast enam kedagi, kes oleks teatepulka üle võtnud nii et kui meil tekiks üle-euroopaline õpipoiste võrgustik, see oleks tõepoolest suurepärane. Te ei, küll ei öelnud, aga tegelikult äh, viitasi, tegelikult tähendab see seda, et selleks on väga vahendeid, Erasmus pluss peaks olema üks vahend selleks, et see kõik Euroopa tasandil saaks võimalikuks ja igal juhul tunnustus teile sellise ettepaneku eest. Artur, would you like to? kas soovite midagi öelda? enne kui järgmine külaline sõna saab. suur tänu. kas anname proua Džabalovale kõigepealt sõna? ma tänan, teen väga lühidalt. aga ma tahtsin Arturile paar asja öelda, aitäh, et eh, rääkisite nendest teemadest. kõigepealt, et on vaja vastutust ja võtta, et era- ja avalik sektor võtaksid omale ka kohustusi selles vallas, aga meil on vaja kolmnurka, haridussüsteem, tööandjad ja poliitikakujundajad. see on see kolmnurk, mida meil on vaja, et süsteem toimiks. nüüd teine asi, suur tänu, et rääkisite parimatest praktikatest, sest see on just õige asi. mõnikord Euroopas erinevates liikmesriikides meil on häid näiteid tuua projektidest, mis juba toimivad suurepäraselt, aga me ei kasuta seda võimalust õppida teistelt nii et aitäh, et rääkisite sellest ja kolmandaks mentorlus. see on midagi, mis Euroopas tõesti praegu, mida napib. USA-s on väga pikk kogemus sellega häid näiteid tuua, nii et me peaksime seda tagant tõukama ka rohkem Euroopas. ja neljas, siin on mul küsimus, me kõik teame, et head oskused tulevikuks tähendab seda, et digioskused, tehnilised oskused ja pehmed oskused kõik on olemas koos. jah viiekümne viie pluss aastane võib-olla ei oma digioskusi, aga kas teil on äh, ettekujutus sellest, millised oskused teie põlvkonnal puudu on, võib-olla on teil mingid konkreetsed pehmed oskused või mingid muud oskused, mida te tahaksite õppida vanematelt põlvkondadelt, aitäh. Artur, Artur, nüüd on teil kord vastata. aitäh alustan esimesest küsimusest, et mis liiki oskusi on vaja. Äh, kui me räägime äh, põlvkond Z-ist, see kõige noorem põlvkond, kes nüüd tuleb praegu tööturule, alati nende puhul öeldakse, et peapädevused on pehmed oskused on kõige tähtsamad. et nendest napib. aga see puudutab kogu seda arutelu sotsiaalse liikuvuse üle ja kultuurilise kapitali üle, millele ka mina vihjasin. et see puudutab käitumist ja enda esitada oskamist, see on väga tähtis tööturul, see oskus. sest äh, üksikisikutena ju osaletakse tööturul, aga mitte kollektiivse rühmana, kes saaks olla tugevam üksteist toetades nii et sidemeid on vaja toetada noortel omavahel ja nendel inimestega luua need sidemed, kes saaksid abiks olla. aga see nõuab just neid pehmeid oskusi ja põhipädevusi. Austrias, minu koduriigis, väga aktuaalne teema praegu on see, et pole piisavalt praktikante ettevõtjatele, kes tahaksid neid endale võtta. aga tegelikult et eh, on ka väga palju praktikaid, kes otsivad omale kohta ja kohti napib. aasta kaks tuhat kaheksateist tuhat rohkem kohta tegelikult oli, kui inimesi, kes neid kohti otsisid. aga eh, miks need asjad kokku ei sobinud, nimelt põhipädevustest jäi praktikantidel, kes kohta otsisid, vajaka. ja selline jah, ülevaatlik pilt noorte oskustest on vajalik, kui noored lähevad tööturule. siin on vaja igasuguseid oskusi ja kindlasti ka eh, pehmeid oskusi. aga kui tööandja teab, et noorel on võimalik eh, veel õppida juurde neid oskusi töökohal, mida tal praegu ei ole, ja teha seda mentorluse suhete kaudu, siis võib-olla need noored saaksid varem omale töökoha juba. ja see ka eh, muudab töökoha rohkem kohaks, kus on võimalik ka õppida. ja ma arvan, et see seondub ka lapsevanematega ja õigustega. ja kui me räägime rahalistest vahenditest, jah, eelarvetes mõeldakse, kuidas ikkagi eelarvelisi vahendeid paremini, efektiivsemalt ära kasutada ja surve on suur eelarvetele ja äh, ühiskonna nõud, nõuded on väga kõrged. me arvame, et selline õigustepõhine lähenemisviis on siin väga õige. Now... suur tänu ja nüüd Kimet, palun, on sõna teil. suur aitäh, suur aitäh võimaluse eest siin esineda inimeste ees kõikjalt Euroopast tuginedes siis ideedele, mis said alguse Euroopa noorteüritusest Ähm, minu kogemus on siis pagul-, töö pagulastega minu ettevõtte Chatterbox kontekstis. minu mõte oli siis luua platvorm selleks, et kvalifitseeritud pagulased võiksid töötada haridusvaldkonnas Euroopas. Äh, mõte on pakkuda neile töövõimalusi haridussektoris selleks, et vastavaid oskusi omavad pagulased võiksid oma kogemusi ja teadmisi rakendada Euroopa haridusasutustes. selline mehhanism on ka juba olemas teaduse valdkonnas Science for Refugees, see programm sai alguse aastal kaks tuhat viisteist ja see võimaldab siis äh, teadusala sisserändajatel saada ühendust äh, teadusasutustega. see on ligipääsetav äh, pagulastele ja teadlastele tänu Euraccess portaali Researchers in Motion. ja see minu projekt puudutab kogu haridussektorit. see oleks siis portaal, mis ühendaks koole, ülikoole ja annaks äh, ligipääsu kogu infole ja tugiteenustele selleks, et pagulastest õpetajad saaksid äh, leida tööd omal alal Euroopas. võiks äh, laiendada tegevust partneritele juba olemasolevatele algastustele, nagu, nagu näiteks pagulaste kaart või nagu näiteks Euroopa kvalifikatsioonipass pagulastele. selline portaal täidaks tohutu lünga haridusturul. koolidel ja ülikoolidel ei õnnestu seda lünka sageli täita, kasutades tavalisi kanaleid. nii et Chatterbox, äh, ettevõte, mida ma aitasin asutada, me pakume äh, näiteks äh, keeleõpet ja me oleme näinud, et nõudlus on, äh, on väga suur. peamisteks klientideks on juhtivad ülikoolid, kus on puudu keeleõpetajatest. ja lisaks selline algatus äh, puudutaks mitte ainult pagulasi, lapsi ja äh, õppijaid, kes saaksid sellisel juhul kontakti teistsuguse kultuuriga ja nad on selle tulemus, neil on selle tulemusena vähem eelarvamusi pagulaste suhtes. seda näitavad näitab väga edukas pilootprojekt, mille, millega alustasime aastal kaks tuhat seitseteist, mida toetas Briti nõukogu, kus õpetati ala araabia keelt ja kultuuri Ühendkuningriigis ja USA-s. ja õpilased on öelnud, et neile avaldas väga muljet äh, seda, kuidas neile õpetati võõrkeelt ja kultuuri ja nad mõistsid, et see võib neile avada palju uksi ükskõik mis elualal. ja õpet- ja nõustaja poolelt olen, võin öelda, et klassiruumid on turvaliseks kohaks pagulaste pikaajaliseks integreerimiseks. nii et kokkuvõttes ma ütleksin, et majanduses ja ühiskonnaelus osalus ja isiklik areng on väga oluline pagulaste integreerimiseks. nii et looksime, see annab neile sisu, sisuka töökoha ja portaal toetab seda. suur tänu. They... Nad aitavad ja neid ei aidata. niisiis parlamendiliikmetest, kas keegi sooviks sõna? proua Mart, härra Marta, suurepärane algatus. kaks nädalat tagasi käisin Prantsusmaal ühes piirkonnas, kus üks õpetaja tuli minu käest küsima, mida teeb Euroopa selleks, et vastu võtta pagulasi, on pagulasi, kes on tõepoolest äh, kvalifitsee-, kellel on diplomid, kvalifikatsioonid teatud valdkondades, kas äh, olete sellele mõelnud? ja peamine probleem, see on just keeleõpe, ka teie rääkisite sellest. integratsiooniks ei ole midagi paremat, kui õppida keelt. on olemas äh, algatusi, vabatahtlikke organisatsioone, kes täidavad seda lünka, mida poliitikud ei ole suutnud äh, täita või kogukonnad. nii et ma olen igati teiega nõus, see aitab meil ka muuta pisut seda kuvandit, mida suur enamus omab pagulastest, nagu te ütlesite, pagulased ei tule selleks siia, et öelda, ma tahan kellegi tööd ära võtta või et äh, ma tahan äh, kasu lõigata mingisugusest sotsiaalabist. ei, nad tõepoolest soovivad, kui nad ei saa kodu, kodusse tagasi pöörduda, osaleda ühiskonnaelus, nii et see on reaalne vajadus ja hetkel äh, meil ei ole võimalusi selle vajaduse rahuldamiseks. Te olete doktoritööd te, kas te olete või kas te olete doktoritöö teinud, kas te olete insener või siis olete ikkagi endiselt arst, advokaat, insener, isegi kui te olete pagulane. ja see on neile tähtis, aga ka meile, näiteks minu koduriigis, on meil arstidest puudu, äh, kardioloogidest näiteks. ja meil puudub poliitika kuidas äh, aidata kardioloogidel siis äh, õppida keelt ja saada ka, saada ka tunnust ja et ka nende diplomeid tunnustataks? Thank you, madam. suur tänu ja proua Morin-Chartier. aitäh. ja aitäh ka Guimet Dejanile, kes tutvustas meile oma Chatterboxi algatust, see on väga-väga huvitav tööhõive komisjonis oleme just koostanud raporti, mis tegeleb pagulaste tööalase integreerimisega. nii et pidevalt me tõdeme, et äh, seda integreerimist tuleb kindlasti tagant tõugata ja nagu kolleeg ka ütles, on keeleprobleem ja on diplomite tunnustamise probleem. ja nende kahe teema puhul, kui need lahendataks, siis me ka kuuleksime juba sellest, ehk siis, et me peame selliseid äh, tagant tõukama, eriti keeleõpe. Äh, keeleõpe toimub kahel tasandil. kõigepealt tavakeel, see on ühiskonda integreerimise jaoks väga oluline ja teiseks ka erialakeeleõpe, selleks et võiks toimuda erialane integratsioon Need on kaks erinevat eesmärki, mis on tegelikult erine-, tõesti eri, eraldiseisvad. eesmärk on sama, integratsioon, aga probleemid on tegelikult erinevad. ja kolmas probleem, mis tuleb keeleõppe osas lahendada, näiteks mida me näeme pagulaste vastuvõtukeskustes, me näeme, et keelte arv on väga suur Äh, millega me peame tegelema. kui oleks ainult üksainuke pagulaskeel, sellist asja ei ole. pagulased tulevad väga erinevatest paikadest. ja sellepärast on meil väga erinevad äh, keeled, mida pagulased ka räägivad ja nõuab see, ja see nõuab erinevat lähenemist iga kord. see väga sageli pagulaste vastuvõtmiskeskused ei ole üldse valmis tegelema. ja nad asuvad sageli väga suurtes linnades, keskmistes ja väikestes linnades on solidaarsus, vastuvõtt ja integratsioon lihtsam ning samuti vas-, ja keeleprobleemile, aga leit-, ei leita nii kergesti vastuseid. kas te olete sellele mõelnud? kas on teil mingeid mõtteid, kuidas neid probleeme lahendada, äh, mis äh, kerkivad üles äh, igapäevaselt tööalase ja sotsiaalse pagulaste lõimimise osas? aga mis mulle väga meeldib teie projekti puhul ja mida te ka ise olete esile tõstnud, on see, et ühest küljest keel ja teisalt diplomite tunnustamine ja erialane lõimimine. selle eesmärgiks on sotsiaalne mitmekesisus ja kokkuvõttes pagulased äh, tulevad kasuks meie Euroopa ühiskonnale, kus mitmekesisus hakkab pisut äh, kaduma. nii et tegelikult see on väga positiivne külg pagulaste vastuvõtu puhul. ma tahaksin, et sellele juhitaks prožektori valgus, et, et see, mida saab, mida meie ühiskond tänu sellele saab. kas olete valmis vastama? kas ma tohin, tohin prantsuse keeles vastata? hästi, suur tänu teie vastuste eest. mis puudutab diplomite tunnustamist väga huvitav teema. juunikuus, kui ma oma ideega välja tulin, kohtusin ühe tütarlapsega. kui ma ei eksi, siis Norras mm, oli ta puutunud kokku algatusega, mis võimaldab pagulastel, kellel võib-olla ei ole dokumente või kes ei suuda tõestada oma kvalifikatsiooni või diplomit. Äh, ta rääkis algatusest siis Euroopa kvalifikatsioonide kutsetunnustuste pass pagulastele, see tõesti võimaldab inimesel äh, läbida paarinädalase, paarinädalased testid, vestlused ja, ja selle tulemusena suudab ta tõesti tõestada, et ta võib töötada konkreetsel alal. see on algatus, mis toimib, ma tean, et see on väga uus asi, et Euroopa Komisjon on selle ettepaneku teinud, tegemist on alles esimeste aastatega, ma ei tea, kas äh, Äh, ma ei tea, millised täpsed tulemused on, igal juhul on selle vallas midagi ära tehtud ja keelte osas tõesti, see on probleem. mõte, raske on järsku prantsuse keeles rääkida, ütleb kõneleja, äh, räägin inglise keeles Äh, nüüd äh, pagulaste kvalifikatsioon ja kogemus, see võib olla boonus näiteks äh, teadusuuringute vallas on see boonus tõepoolest, et kogemused on erinevad ja ne-, ja, ja erinevad kogemused on kasuks, aga keele osas selleks, et nemad siis õpiksid kohaliku keele, vastuvõtva riigi keele mis aitab siis navigeerida ühiskonnas. aga seal ka nende enda keel ja kultuur on muutunud boonuseks. nii et kui nad suudavad keeli õpetada äh, isegi täiskasvanutele, Euroopas on vist ka juba selliseid algatusi. mina ühel hetkel näiteks kolisin Saksamaale ja ma õppisin seal saksa keelt. Neil on selle jaoks olemas ressursid, see on küll kallis, aga see on võimalik. nii et see keelebarjääri ületamine on täiesti võimalik, kuid vaatame ka, mida nemad suudavad pakkuda, millist emakeelt ja nende kultuur, see kõik on töökohal nende jaoks eeliseks. Thank you. Thank you uh,. Then we'll pass the word. suur tänu. ja siis, siis saab sõna Krista Alberson-Malberg Taanist. suur tänu ja tänan selle võimaluse eest. minu mõte, kuidas on ettevõtlus viia keskharidusse? mina arvan, et ettevõtluse õpetamine võiks olla tõesti kava, õppekavades osa. ettevõtlus äh, annaks võimaluse noortele Euroopa Liidus saada teadmisi äh, valdkondades, kus äh, kool neile teadmisi ei anna, mitte ainult selleks, et pärast hakata mõnes ettevõttes tööle, vaid ka selleks, et asutada omaenda ettevõte. programmis peaks olema kolm sammu, kõigepealt heade mõtt, head mõtt, heade mõtete väljatöötamine, siis äh, mõistete tulemusteks muutmine ja siis kolmandaks äh, toetuse kogumine. kõigepealt head mõtted ei ole ainult äh, andekate ettevõtete peas, kõik õpilased võivad häid ideid oma peas leida aga mõte oleks äh, kõik, äh, kõik head ideed ei, aga ei jõua millelegi ilma toetuseta, nii et teiseks sammuks olekski ettevõtlusprogramm, äh, mis võimaldaks siis näiteks mõista, millised on finantsvaja, vajadused selleks, et ideid realiseerida ja mõista ka, millised oleksid näiteks nende ideede nõrgemad küljed. nii et kooliprogramm peaks kaasama ise õpilaste poolt valitud ideid ja projekte. Äh, ja näiteks sotsiaalne ettevõte oleks üks võimalus, selle võiks luua ja seda hallata mõne aja jooksul. see puudutaks tervet kooliaastat, et äh, õpilane tõepoolest tegeleks äh, pikema aja jooksul sellega, teostavad ideedega, õpilased saaksid ka toetust selleks, et saada ühendust kohalike ettevõtetega. ja siis ei ole õpilasel vaja lugeda mitte õpikuid, vaid reaalsuses üritada oma ideid, saavad nad ellu viia. sellest on kasu mitte ainult siis, et üliõpi-, õpilastele endile, vaid ka kohalikele ettevõtetele. kui ettevõtlus on kooliprogrammi osa, siis me saame tegeleda noorte tööpuuduse probleemiga Euroopa Liidus. meil võivad olla direktiivid, mis võimaldavad äh, ettevõtluse sisse viia kooliprogrammidesse keskkoolis. ma usun, et need peaksid pigem olema suunised liikmesriikidele ja mitte ranged äh, ettekirjutused. suur tänu! Yes uh,, madam McIntyre, madam Dlabajova first. proua Dlabajova kõigepealt ja siis proua McIntyre. aitäh, Kristjan. sa oled täpselt õigesti aru saanud, aitäh. kuuldes sind, äriõpe, see on pehmete õiguste magistri sisu ja täpselt sa oled sellest täpselt õigesti aru saanud, me oleme pehmed, me räägime pehmetest oskustest, ma ei tea küll, miks me tegele-, tegelikult seda nii nimetame, sest neid on väga raske tegelikult saavutada, et inglise keeles ei tohiks neid nimetada nii, soft skills. parlamendis me arutame neid teemasid mõnikord ja ma võin öelda, et äh, äh me teame, et mitte kõikidest ei saa äri mehi, kuid ettevõtlusoskused tähendavad pigem sellist suhtumist ellu tegevusse. Äh, neli elementi. Äh, vaba mõtlemine, loominguline mõtlemine, out of the box, probleemide lahendamine, innovaatilisus ja, ja suutlikkus võtta riske ja see on see, mida me võiksime õpetada ja õppida. Äh, läbi ettevõtluskoolituse on seda võimalik näha seda on võimalik näha õpetajate, poliitikute tasandil, kõik parlamendiliikmed hetkel, kes on siin, on need, kes on ettevõtlikud, sest meid huvitavad teie ideed ja me oleme avatud ja oleme ja mõtleme hea meelega väljaspool tavalisi raamistikke. nii et suurepärane idee, ma toetaksin seda igati ja eriti see, mida te ütlete, et me peaksime olema ühenduses kohalike ettevõtjatega, sest äh, meil oleks vaja kodanikele anda, tuua näiteid reaalsest elust, see on tõesti fantastiline. ja pidage meeles, et me peame õpetama, õpetama ka õpetajaid. hea äriõpe eeldab seda, et on ka head õpetajad, kes oskavad, kes teavad, kuidas õpetada ja kuidas noort põlvkonda ettevõtluseks ette valmistada, nii et minu toetus kindlasti. suur tänu! You can, shall we listen to a couple? kas me kuulame veel mõned küsimused ära, jah? siis proua McIntyre. Well, thank you for your. suur tänu nende mõtete eest. igati toetan kõike seda, mida Martina ka just ütles. meid äh, väga huvitab siin eelarve, äh, siin tööhõivekomisjonis kogu noorte ettevõtjate teema ja ettevõtlusoskuste teema. see ei tähenda tingimata, et inimene alustab omaenda ettevõtlustegevust, kuid see on lihtsalt lähenemine. oli suur kava, no suurepärane kava, äh, noored ettevõtjad, mitte ainult Ühendkuningriigis, vaid ka teistes riikides, mis äh, võimaldab viieteist-kuueteistaastastel omaenda ettevõtteid asutada. Te mainisite sotsiaalset ettevõtet. see võiks olla aga ka tulu teeniv ettevõte, see ei pea tingimata olema sotsiaalne ettevõte. ja noore ettevõtja kava puhul Ühendkuningriigis äh, valiti juhatus ja keegi oli siis tegevdirektor ja keegi oli finantsdirektor ja nii edasi ja neil on ka kon konkurents, neil on võistlused äh, erinevate koolide vahel. Nad võis, nad äh, esitavad oma ra-, oma raamatupidamisarved näiteks ja ja ettevõtjad, piirkonnaettevõtted tulevad ja hindavad siis neid erinevaid mõtteid ja see tõ-, toimib tõeliselt. ja teine asi, millega ma täielikult olen nõus Martinaga et tuleb ka koolitada koolitajaid, sest väga sageli õpetajad tulevad koolidest, ülikoolidest ja siis jätkavad, saavadki õpetajateks, jäävad samasse keskkonda. ma arvan, et äh, õpetajad peavad olema samuti ettevõtluskogemusega, kes on ise tegelenud ettevõtlusega, kes teavad midagi eelarvetest ja kes teavad midagi riskidest ja ettevõtlusraskustest, sama palju kui, kui positiivsetest külgedest. nii et kui me saaksime õpetajatele anda ka kogemusi reaalelust ja välismaailmast, siis see oleks ka teie programmile toeks. Thank you uh.... suur tänu. härra Tatšov. Eh, suur tänu, väga huvitav vastava ettekande eest. jah, siin oli mõningaid ettepanekuid, mis võivad väga väärtuslikuks osutuda. Äh, jah, äh, tasub noorte äh, mõtetele orienteeruda ja tahan öelda, et Saksamaal on palju kogemusi just kutsepraktikaga noortele ja Äh, on võimalik juba varajases eas praktikandi staatuses tutvuda, mida äh, tulevane elu hakkab pakkuma. ja ja võib-olla ka ärgitab huvi ühe või teise kutse äh, vastu ja see meie mudel võiks olla üks mudel kasutamiseks, et noorte võimalusi tööturul suurendada. just see kutsealane eh, väljaõpe. Eh, sellest ju ka tõuseb suur tulu ettevõtetele, kui nad juba varajases staadiumis eh, õpivad tundma neid noori, kes on kutsealaselt huvitatud nende tegemistest. Thank you uh.... suur tänu, proua Maren Chartier tänan, proua esinaine. nagu kolleegid äh, Martina Tšavajova äh, ja proua McIntyre, äh, ka mina leian, et see on suurepärane projekt, sest siin tekib reaalne side kooli ja ettevõtte vahel ja väga sageli tegelikult on see fragmenteeritud reaalelus, näiteks näiteks õpipoisid, kuid need on ainult õpipoisid ja mitte kõikidel noortel ei ole sellist võimalust. Äh, või siis seos tekib liiga hilja. ja teie projekti puhul on väga hea see, et see ettevõtlusealane kogemus, seda, see on nagu lugemisoskus või arvutamisoskus, mida omandatakse äh, koolituse ajal see peab, see on midagi loomulikku teiste sõnadega. ja teine väga tugev külg projekti juures on see, et äh, koolitajad on siis äh, põhimõtteliselt sunnitud tegelikult hakkama omandama teadmisi ettevõtlusest. Äh, see ei ole mitte niisama koolitus, vaid tekib tõeline ettevõtluskultuur ehk siis teadmine sellest, mida kujutab endast äh, projekt või äh, turu-uuringud või, või eelarve koostamine või, või mis on riskid, kuidas juhtida meeskondi. Need on, see on selline pädevus, mida on võimalik ka kaasas kanda, üle kanda. ja siin me ju, tuleme tagasi Arturi projekti juurde. Teie mõlema projektid tegelikult on üksteisega seotud, sest äh, see, mida teie ütlete, teadmi-, millest teie räägite, teadmised ettevõtlusest, see on ühiseks aluseks, millele ka kaasneb diplom, mis näitab tegelikult, et on väga mitmekesine äh, haridus omandatud. ja teie ettepanek on just, et tekib selline mitmekesine kaasaskantav pädevus, mis võimaldab tööalaselt liikuda erinevatesse, erinevatele kutsealadele, töökohtadele. ja see on parim ravi ka tööpuuduse vastu. kolm, need kolm projekti on tõesti suurepärased ja mind vaimustab eriti see, et kaks Äh, neist projektidest, mis on suunatud ka, eh, mulle meeldib ka muidugi pagulaste projekt, aga teie mõlema projektidel <clears throat> on omavahel tugev seos. ja ma olen päris kindel, et ka kvalifitseeritud pagulaste puhul võiksime leida seose. aga need projektid toetavad üksteist vastastikku, sest nad viivad neid välja sellisest ähm, Äh, liiga kitsad, piiritletud haalitussüsteemist ja kus äh, seos ettevõtlusega tekib liiga hilja. Äh, võtame noore inimese, täna me, nendel on väga raske tööd leida, sellepärast meil ongi noorte tööhõive algatus selleks, et toetada seda integratsiooni, ka teie lahendus hakkab probleemiga tegelema juba äh, juure tasandil, seega ähm, igati julgustan teid ja tunnustan. suur tänu, härra Marta. aitäh, proua esineja. igati ainult saan nõustuda seni öelduga, äh, et noored tut-, võiksid tutvuda ettevõtlusega, miks mitte luua omaenda ettevõtet, see on suurepärane väga hea, aga see ei tohiks olla suunatud mitte ainult noortele eksklusiivselt, ma arvan, et see puudutab kõiki ühiskonnakihte, sest paljud siin hääletavad, võtavad vastu seadusi Euroop-, ettevõtluse üle, paljud ei tea sellest midagi, Euroopa Komisjon, hea küll, tahame äh, õmblustevaba ühiskonda, aga aga meil näiteks siin ITRE komisjon või, või selle valdkond, meil on ka eraldi volinikud, kes tegelevad eraldi valdkondadega konkurentsiga tegeleb üks volinik, tööstusega, kaubandusega järgmine, neli volinikku kokkuvõttes nelja teema jaoks, mis on tegelikult horisontaalsed ja mis puudutavad ettevõtlust. kui, kui räägite volinikuga, siis volinik ütleb, et ei, see ei ole minu pädevus, see on ühe teise voliniku pädevus. et seda me taha-, kui me tahame õigusakte vastu võtta ja me tahame makrotasandil mõelda, siis need, kes otsustavad, ehk siis meie, me peame arvestama sellega, et ettevõttes ei ole selliseid vaheseinu ettevõte, kus on vaheseinad, lihtsalt äh, nurjub. nii et ka meie peaksime hakkama mõtlema nagu ettevõte, mõistma, kuidas ettevõte toimib. ja võib-olla lõpuks tekib üksainuke volinik, kes tegeleb nende nelja erineva suure valdkonnaga, mis puudutavad ettevõtlust üldisemalt. Teie mõte on suurepärane. Äh, ka äh, hiljuti olin ühel koolitusel, kus minuga oli oli parlamendiliikmeid, kes õppisid tundma ettevõtluskeskkonda. ja ka tegelikult see puudutab üri-, ühiskonda laiemalt. jah, aitäh, aitäh vastuste eest. ja äh, teie tunnustuse eest minu mõttele. koolitajate koolitus, mitmed teist rääkisid sellest ma arvan, et üks võimalus oleks mitte ainult see, et me viime õpilased klassiruumist välja ja ähm, viime nad ettevõttesse, nagu teie pakute läbi õpipoisi äh, programmide, vaid ka vastupidi, tuua ettevõtted kooli, tuua ettevõtjad äh, klassiruumi, nii et nad võiksid ka hariduses otse osaleda. ja äh, härra Martaniga vägagi nõus. tähtis on, et me avaksime silmad sellele perspektiivile. ja meile, mulle meeldis ka seos Arturi ja minu äh, mõtete vahel ja suur tänu sellele osutamast uh,. The commission perhaps wants to summit. kas komisjon soovib samuti sõna võtta, palun? aitäh, lugupeetud esinaine. ka mina mõtlesin esimese ja kolmanda projekti peale, need tõepoolest äh, harmoneeruvad väga hästi omavahel. Äh, junior Achievement'i algatus, äh, mis on, toimib mitmes Euroopa riigis, ka õpilasfirmade projektid, proua McIntyre viitas sellele kogemusele, just need on need kohad, kus noored saavad innustust öö, äh, oma ideede põhjal, loovad ettevõtte, haldavad seda ettevõtet ise, see on väga hea alguspunkt. aga kui meil on äh, selline horisontaalne ettevõtlus, ähm, haridus, sellist aspekti meil ei ole veel õpilasfirmade projektid äh, hõlm-, äh, hõlmavad äh, ainult mõnda viieteist, kuueteist aastast õpilast koolides. ettevõtlusharidus on väga hea mõte, väga hea oleks laiendada seda võimalikult palju, mitte ainult teatavates sektorites ja haridusasutustes, vaid üldhariduses üldisemalt. noored, kellel on ideid, saavad see, sellisel juhul ka kasu erinevatest Euroopa Liidu vahenditest, mikrorahastamisvahenditest näiteks, mis on mitmes liikmesriigis saadaval, samuti on ettevõtlus toetusprogrammid Euroopa Sotsiaalfondis näiteks tulevikus ette nähtud ning mis puudutab ettevõtlust pagulaste seas, ka see on väga huvitav mõte. praegu on väga vähe Äh, finantsvahendeid äh, kosmoprogrammi all, mõned programmid ette valmistatakse ja toetust saavad, äh, tööhõive ja innovatsiooniprogrammid samuti, on mõned sellised projektid seal, mis aitavad pagulastel ettevõtteid luua, kuna isegi kui neil on väga head ideed, on neil väga ra-, raske toetust neile leida seega sellistest programmidest oleks väga palju kasu, et ka pagulased saaksid äh, ettevõtluses osaleda ja kasutada oma oskusi lõim-, lõimuda ühiskonda. mis puudutab projekte, ma ei saa öelda, et see projekt on parem kui teine, aga ma arvan, et äh, on väga hea, et noored oma ideid meile esitavad ja mul on väga hea meel näha, et ka meie omalt poolt oleme sarnases suunas mõelnud, aitäh! Thank you, well that was all suur tänu, see oli siis esimene ideede voor nüüd alustame teise vooruga. Arthur, sina nüüd räägid meile ideedest, võib-olla ka kritiseerid natukene Erasmus pluss programmi. tundub, et sa saad, tahad seal programmis üht-teist muuta, palun. suur tänu proua esimees, minu teine ettepanek, millest tahaksin rääkida, kutsun teid üles kasutama neid äh, võimalusi, mida pakub meile uus mitmeaastane finantsraamistik. on ette nähtud, et Erasmus plussi eelarvet kahekordistatakse, see peaks edendama kaasavat äh, õpirännet selleks, et toetada ka riigiülest äh, liikuvust kutseharidus, hoolimata sellest, et kutsehariduses on Rasmus Pro programmis näiteks äh, samme tehtud, on siiski marginaalne see osalus ainult, ainult seitseteist protsenti Erasmuse õpikohti jäävad praegu kutseharidusse. näiteks Austrias, minu koduriigis, on praegu ainult kaheksa äh, harta liiget. samal ajal me näeme, et Erasmus plussi raport aastast kaks tuhat kuusteist äh, näitas, et vähem kui pooled seitsmed tuhande ühesajast kutseharidusprojekti taotlusest. Äh, tol aastal raha said üheksakümmend protsenti, seitse protsenti taotlejatest kõrghariduses aga rahastust said. see on väga suur pettumus, võttes arvesse Euroopa sajandite pikkust äh, traditsiooni seljaaastatel äh, ringi rända, rännata. miks mitte teha sama ka praegu? kutsehariduse liikuvuse edendamine peaks äh, olema tugevam ka Erasmus plussi programmi vahendeid kasutades. Äh, vastastikune tunnustamine, äh, kvaliteedi tagamine, läbipaistvus, need on suured probleemid ECS-süsteemis kutsehariduses ka Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku peaks siin ära kasutama, Euroopa Liit peaks ka vahenditega toetama neid programme, et näidata poliitilist tahet suurendada õpirännet kutsehariduses. Erasmus plussi uued vahendid peaksid aitama suurendada ka kutseharidusprojektide edu selleks, et toetada kutseõppes osalejate õpirännet, hoolimata sellest, et võib-olla ebasoodsamatest oludest on need õpilased pärit. ja samuti tuleks vältida äh, seda, et kutseharidus üldse liikuvust ei oleks äh, selleks, et seda kõike saavutada, tuleb äh, kutsehariduskohtade pakkujad integreerida Erasmus pluss süsteemi ökosüsteemi suurendades äh, selliste kohapakkujate osalust. see aitaks äh, leida sobivaid projekte. Äh, avalik konsultatsioon Erasmus plussi üle on juhtinud tähelepanu sellele, et töökohapõhine õpiv-, õppevõimaluste vähesus tuleneb just suurtest kuludest. selleks, et suurendada ettevõtetes kutse õppealast liikuvust, peaks olema to-, ette nähtud toetus ka sellistele ettevõtjatele. noored eh, on Euroopa-meelsed tänu nendele võimalustele, mille Euroopa Liit on nende ellu toonud. Nad kõik peaksid saama kasutada eh, kasu Euroopa sotsiaalsest mõõtmest ja see võimalus on teile nüüd antud. palun kasutage seda, aitäh! suur tänu. proua Tlebava, palun. aitäh tundub, et äh, loeksid ette minu märkmeid, äh, kuna mina olin üks nendest äh, saadikutest kolm aastat tagasi katseprojekti algatas Erasmus pluss kutseõppe harid-, asutuste jaoks, seega olen jälginud väga hoolega arenguid siin. esiteks, Euroopas on endiselt probleeme sellega, et erinevates liikmesriikides kutseõppeprogrammid on erinevad, seega on vaja ühtset äh, hartat, et tagada liikuvus ka Erasmuse raames, äh, sellest oleks kõigil väga palju kasu. saan rääkida oma kogemustest, minu äh, koduriik Tšehhi Vabariik on ka Saksamaaga äh, Äh, kaubanduse, ekspordimajanduse, investeeringute tõttu tihedalt seotud, aga äh, meie haridussüsteemid ei ole kokkusobivad. ka Austrias äh, on natukene erinev see kutseõppehariduse süsteem, seega me peaksime alustama just nendest aspektidest selleks, selles ühises hartas. mul on kolm märkust miks on äh, vaja, äh, mida on vaja arendada selleks, et oleks ka kutseõppealane äh, liikuvus. esiteks tunnustamine, kvalifikatsiooni tunnustamine, teiseks keeleõpe, keeleõpe kutseõppe hariduses ei ole nii heal tasemel kui näiteks ülikooli tasemel see seda on, see võib vahel olla probleemiks äh, ja ma arvan, et me peaksime keeleõpet suurendama, see kolmas probleem on täiesti praktiline probleem, vahel äh, on äh, vajaka sellest, et õpilased ei tea võimalustest, kuna kuna koolis ei ole kedagi, kes selle projektiga tegeleks kui me äh, rääkisime kutseõppe asutuste ja Erasmus äh, programmist, saatsin väga palju kirju ku-, äh, kutsekoolidesse Tšehhi Vabariigis, et nad peaksid huvi välja näitama ja tulemus oli see, et oma taotluste esitamisel pöörduti minu büroo poole, kuna nendes koolides projektijuhid nende programmide jaoks puudusid seega me peame tegema ka selle koolide jaoks lihtsamaks, et nad saaksid osaleda rahvusvahelistes projektides. aga Artur, see oli väga hea mõte, ma arvan, et sa peaksid minu alluvusse tööle asuma uh,. Thank you, I'll get... aitäh, härra Tetšen. ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende ähm.... suur tänu. esimesena jah, tahab tahaksin Agnes Jungeriuselt tervitused edastada teile. ta paraku on variraportööride kohtumisel, kus käsitleb Erasmus pluss eelarve teemasid. see kolmekordistub, see eelarve Erasmusel. E, nii et siis te teate, milline on Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni seisukoht ja on vältimatu, et just kutsehariduse vallas e, me teeme suuremaid investeeringuid ja anname inimestele, kes kutsehariduse saavad, liikuda ka üle piiride. ja te rääkisite siin õpipoisi aastatest. jah, Saksa kultuuriruumis on traditsiooniliselt selline äh, ringi rändamine olnud traditsiooniks õpipoiste puhul ja selline noorte rändlus on ka midagi, mida tuleb positiivselt vaadata ja mida tuleks toetada. ja äh, kutsehariduse algetapis juba öelda, et tegelikult on võimalik ka kutseharidus omandada naaberriikides. Äh, mm, ja äh, võimalik täiendada naaberriikides oma kutseharidust, see oleks väga positiivne ja võib-olla ka mõtlete selle peale, kui palju sotsiaalpartnerid, ettevõtjad koos saaksid ära teha selleks, et noored päris algusest peale omaksid võimalust äh, võib-olla ka toetusprogrammide kaudu äh, saada võimalikult laiapõhjaline väljaõpe ka keeleliselt ulatuslik väljaõpe mujal Euroopas. ja võib-olla siis ka meie tunnustamisprobleemid vähenevad, et väljaõppe tunnustamisega probleemid on väiksemad. jah sel aastal ma nägin, oli Brüsselis üks huvitav projekt Itaalia, Hispaania ja Saksamaa osalusel eh, selles vallas ja me tahame võimalikult paljudele noortele paljudes riikides anda võimaluse eh, osa oma kutseõppest eh, saada välismaal lausa mitu kuud Would you like to comment? kas soovite kommenteerida, palun? Sir, thank you very much. suur tänu. väga hea võimalus on arutada neid asju teiega, kuna äh, kraadiõppes neid asju praegu uurin ülikoolis. vastastikuse tunnustamise küsimus ning äh, erinevate äh, oskuste süsteemid, see on siin äh, keskseks küsimuseks. samal ajal tahaksin aga rõhutada just neid fakte, millest varem rääkisin, mis näitavad, kuivõrd ebasoodsates oludes on kutseõppeharidus, kutseõppeasutused ähm, programmide taotlemisel väga oluline on, et äh, need, kes äh, pakuvad äh, liikuvusalaseid programme, me näeme et, et üheksakümmend seitse, üheksakümmend kaheksa protsenti ülikooli tasemel avaldatud avaldustest rahuldatakse pooled kõigest kutsekoolides siin on rahastus oluline, aga ka see, et taotlused pole piisavalt eh, head, piisab, puudu on teadmistest Erasmus plussi programmide kohta ja need teadmised tuleks integreerida ka kutsekoolides. kui me räägime põhjustest, miks see kõik tähtis on, siis äh, siin on need ilmsed enesearendamise aspektid, keeleõppe küsimused äh, ja tuleme tagasi ka pehmete oskuste ja põhioskuste juurde, põhipädevuste juurde, aga siin on ka väga funktsionaalne väärtus just poliitika äh, aspektist, sageli sellest ei räägita, nimelt noorte varane koolist väljalangemine. üks kümnest eh, inimesest Euroopa Liidus, eh, neil puudub eh, keskharidus ning pooled kõigist noortest õppuritest, kuueteist kuni kaheksateistaastastest, tegelikult kutseharidust omandavad. seega tasub uurida, mis on need põhjused, miks noored jätavad eh, kutseõppe pooleli, on välja toodud üks nendest põhjustest, on just see, et puuduvad kutsealased väljavaated ja puudub isiklik motivatsioon jätkata kutseõppes. seega, kui on võimalus minna ka välismaale, ennast arendada seal, võib-olla annaks see lahendada ka teisi probleeme, mis ei ole otseselt seotud äh, ainult oskuste arendamisega. nii et suur tänu teile! Äh, proua Morašitje, palun! aitäh! ma ei olekski sõna võtnud, aga Artur ütles midagi väga-väga tähtsat. ja nimelt väga sageli Erasmus pluss kutseharidussüsteemid on suunatud inimestele, kes juba õpivad, aga koha peal, mida ma näen, ma toetan liikuvust geograafilises mõttes just nende noorte jaoks, kes on ilma diplomita koolidest lahkunud. sest liikuvuse puhul on punkt number üks geograafilise liikuvuse puhul eneseväärikus, eneseareng, see on tegelikult just see alus, millele saabki pärast ehitada üles koolituse just nende noorte jaoks, kellel puudub kvalifikatsioon, kes on tulnud koolidest ilma diplomiteta. see on üks väga tähtis punkt liikuvuse juures Euroopas ükskõik millise programmi puhul. võtame need noored, kellel puudub diplom, kes on äh, kaotanud usu ja kes on kaotanud ka usu iseendasse ja kui me pakume nendele liikuvust ükskõik millises valdkonnas ja isegi kui nad ei räägi selle riigi keelt, kuhu nad lähevad, mina olen näiteks saatnud noori Prantsusmaa keskosast Kreekasse või Hispaaniasse või Leedusse, ilma et nad keelt oskaks. ja nad on, nad on tagasi tulnud, olnud uhked enda üle. ja siis on neil tekkinud soov hakata ka õppima ja kokkuvõttes äh, koolituse lõpus on neil tekkinud ka ideed, milliseid projekte nad tahaksid ellu viia. ehk siis see on väga tähtis me peame oskama ka sellele toetuda. ja teine. Te ütlesite, et ei ole piisavalt kandidaate. jah. nii noorte kui täiskasvanute puhul liikuvus on asi, mis hirmutab. ja selleks, et leida nüüd rohi selle vastu, ma arvan, tuleks rõhu-, rõhuda sellele, et kõik noored, kes on osalenud programmides nagu Erasmus või liikuvus, erialane liikuvus, geograafiline liikuvus, jah, on kiiremini leidnud töökoha. ehk siis, et see kiirendab tööalast integratsiooni. ja need on noored, kes on ka vastupidavamad tööpuuduse korral, sest geograafiline liikuvus tähendab ka tööalast liikuvust, ehk siis neid väga positiivseid argumente on võimalik kasutada selleks, et äh, julgustada rohkem noori äh, kasutama neid liikuvusprogramme, see on Euroopa jaoks suur pluss. ja sellised programmid nagu Erasmus pluss, rääkige kellega tahate. kõik tunnevad seda, kõik on kuulnud paljud sellest teavad, et see on olemas. ja mitte ainult minu jaoks eelarve suurendamine, aga minu jaoks isiklikult see on äärmiselt oluline, sest see annab meile tööhõive jaoks pikaajalise eelise. et ehk siis, et meil oleks rohkem kandidaate, kõike seda rohkem see kõik äh, on seda väärt, aitäh. Thank you. aitäh. Dimetashoon, annan jälle sulle sõna, palun. aitäh. minu teine idee puudutab Euroopa ettevõtlusprogrammi loomist äh, pagulastele ähm, ettevõtlusinkubaatori näol see programm annaks juhiseid eh, pagulastele, kuidas luua ettevõtteid Euroopa Liidu riikides, kuidas saada toetusi, eh, Euroopa Liidu rahastust eh, ning ka juriidilist nõustamist oma projektidele. selline ettevõtlusinkubaator aitaks lõimida pagulasi ühiskonda, pakuks töövõimalusi neile ja soodustaks pagulastele ka kestlikke töö, töövõimalusi see muudaks ka Euroopa ettevõtlusturu mitmekesisemaks. üks suurimaid probleeme tänases ühiskonnas on ebavõrdsus, eba, ebavõrdsed majanduslikud võimalused. ettevõtlus on hea võimalus selleks eriti just stigmatiseeritud äh, gruppidele tööturul. kahjuks äh, inimesed äh, kes on pagulastaustaga, siin on väga suur ettevõtluslõhe, nad on ebasoodsamates oludes, mitmed struktuursed tõkked, äh, ligipääs ettevõtlusele, ettevõtlus- ja investeerimisvõrgustikele, et äh, hoogu saada oma ettevõtetele, samuti äh, ligipääs puudub nõustamisele või toetusele ettevõt-, ettevõtete loomisel, nad ei ole kursis kõigi võimaluste, menetlustega, ja sageli seetõttu teevad nad välditavaid vigu. Äh, samuti äh, ei saa nad osaleda oskuste jagamise võrgustikes. ettevõttes inkubaatorid äh, täidaksid selle lõhe ja suurendaksid ettevõtete eduvõimalusi inkubaatorite, inkubaatori ettevõtete edu protsent on kaheksakümmend seitse, inkubaatori väliste ettevõtete puhul nelikümmend, kõigest nelikümmend neli. selliseid programme on juba UNHCR-il on Ecuadoris aastal kaks tuhat üksteist sarnane programm loodud ning pagulastele kohalikes kogukondades loodi ettevõtlusvõimalused isegi majanduslikult ebasoodsamates piirkondades. samuti on programme ka Euroopas, näiteks Norras, äh, rohkem kui kuuskümmend pagulaste algatatud ettevõ-, loodud ettevõtet on saanud toetust, pakutakse koolitusi, ettevõtlusvõimalusi pagulastele, et oma oskusi arendada pagulaste ettevõtted aitavad luua kaasavamaid tööhõivevõimalusi ka teistele pagulastele, tegemist on eduka mehhanismiga võitlemaks pagulaste diskrimineerimise vastu. olen ka ise näinud selliseid edulugusid eh, Murhal Hetiat, eh, minu ettevõtte kaasasutaja, eh, kes oli pagulane, aitas Chatterboxi kaks aastat tagasi luua Äh, investeerijad äh, investeerisid meie ettevõtetesse selleks, et toetada ähm, äh, pagulaste asutatud ettevõtteid ja täita neid samu lõhesid, millest ma rääkisin. selline hüppelaud aitas meie projektil end tõestada, suurendada usaldusväärsust ning ühendasime kogukondi. Silicon Valley investorid täna tunnevad meie vastu huvi ja äh, mul on väga hea meel, et oleme näidanud, et oleme kasvamisvõimelised ja saame ka panustada omalt poolt ühiskonda. inkubaatori programm annaks pagulaste ettevõtetele ligipääsu sellistele võimalustele, mis aitavad neil kiirendada ettevõtte arengut, ka kontoriruumid ja teenused, mentorlus, oskusteave ja nii edasi, ka kapital. vähendatakse tõkkeid pagulaste ettevõtluses osalemiseks ja võimaldaks suurendada mitmekesisust ja mitmekülgsust Euroopa ettevõtlusmaailmas. esitasin täna teile seda mõtet, kuna ma usun, et pagulaste juhitud ettevõtted panustavad vastastikku pagulaste ja nende, neid võõrustavate kogukondade vahelistesse suhetesse, aitäh! härra Tetšen, palun! Ich bin ähm, eigentlich äh jah, ma olen vaimustuses sellest, äh, mida te ütlesite. sest siin on tõesti tohutu potentsiaal, mida meil väga-väga on vaja Euroopale. julgustada inimesi äh, ettevõtlusega tegelema. jah majanduslikult iseseisvaks saama. ja tugineda nendele kogumustele, mis on vanast, vanalt kodumaalt kaasa toodud, on väga hea mõte. nüüd riskikapitali kasutamine, idufirma viisil jah, ja see chatterbox'i idee, see on ka suurepärane keele oskuste laiendamiseks. nii et äh, siin saab ka palju juurde ära teha, me peaksime rohkem sellest rääkima, et kuidas toetada selliseid projekte, see kõik on ülimalt huvipakkuv. To... aitäh, kas soovid vastata? jah, väga lühidalt muidugi kõneleksin pikemalt sellest projektist. isiklikult muidugi ma pean väga palju uurima neid küsimusi, kuna töötan selles valdkonnas e ei ole väga palju arve, väga palju uuringuid, aga näiteks Ühendkuningriigis kakskümmend protsenti pagulaskogukondadest Äh, pagulasest on, neil on kõrgemad äh, kvalifikatsioonid, aga töötus on äh, tohutu. aga osa neist võivad juhtida tegelikult ka ettevõtteid, seega see potentsiaal jääb meil kõik kasutamata ning hea meelega räägiksin sellest põhjalikumalt, aitäh. Madame Morin-Chatier. proua Morin-Chatier, palun. aitäh. jätkan kohe kolleegi sõnavõtule tuginedes, ka minule meeldivad äh, teie mõtted väga. ja mõtlen, kuidas seda teostada. et mis on järgmine staadium. ja selle koha, kohta oleks mul üks küsimus. territoriaalsuse küsimus väga sageli pagulaste vastuvõtukeskused nagu juba ennist ütlesin tegelikult, asuvad äh, väiksemates või keskmise suurusega linnades, mitte suurlinnades tingimata. kuidas me siis inkubaatori viime kontakti selle territooriumil hajutatud vastuvõtukeskusega riigis, kus mina elan, Prantsusmaal, on pagulaste vastuvõtu keskused tõesti väga hajutatud territooriumil, kuid inkubaatorid asuvad pigem ülikoolilinnades näiteks või tuginevad tehnoloogiavõrgustikele, ettevõtetele, mis on pigem koondunud suurematesse keskustesse. kas te olete mõelnud sellele näiteks sellisele kaugside pidamise võimalusele, et kuidas äh, inkubaatorid, äh, mis pigem tuginevad suurlinnadel, ülikoolidel, võiksid, äh, kuidas need saaksid olla ühenduses pagulastega? et, et seda tüüpi poliitika, mida te pakute, tundub, et see võiks olla parem, pigem suunatud suurlinnadele, aga see ei ole ju see, mida te soovite et kas te olete mõelnud, missuguseid strateegiaid võiks kasutada seda, selleks, et seda geograafilist probleemi ületada um,? I, I think this is an opportunity. mulle tundub, et äh, meil on võimalus kasutada neid piiranguid hoopis eelisena, vaadata kohalike ettevõtete, kohalike mentorite poole, kes saaksid osaleda väiksemal määral nendes programmides, ühendada kogukondi Äh, pagulased, kes püüavad ettevõtteid luua, saaksid äh, kontakti kohalike ettevõtetega, kes äh, neile mentoriks oleks. ma usun ka, et investeeringud ja kapital võiks tulla suurematest linnadest Euroopa Liidu toetusest, aga rakendada võiks neid programme ju mujal. ma usun, et tegelikult on see võimalus ühenduda, luua ühendus kohalikul tasandil ja parandada sotsiaalset ja ettevõtlusühendusi mandril. okei okay,, thank you! hästi, suur tänu! nüüd Kristjan Anderson Mölbi, palun! Thank you very much! suur tänu! minu teine mõte on aidata haridusasutustel tõesti piisavalt praktikandi kohti äh, luua ja seda koostöös kohapoolsete kogukondadega ja anda tööhõive orientatsioon noortele ja ka tegeleda noorte tööpuudusega. teen ettepaneku, et Euroopa Liidu toetused, et tõesti kaet-, katta need kulud, mida kannavad haridusasutused, kui nad eh, praktikandi kohti loovad ja haldavad aga mitte kõik tööandjad ei ole julged ja miks nad peaksid võtma tööle noored, kellel on null kogemused, selle asemel võtta vanemad töötajad, see on ju kindel äh, asi. aga äh, kui me võimalused suuremad loome praktikaks, siis sellega me muudame ka need noored atraktiivsemaks tööandjatele. ja et Äh, ka siis tööintervjuudel nähakse, et kandidaadid on tõesti pühendunud ja mingi kogemus on neil juba olemas. ma arvan, et praktikaperiood peaks olema lühike ja tõhus ja ka juba kaheksa eluaastast peale sobiks ka kooliprogrammiga kokku ja küsimus peaks olema aluseks, et mida tahet, tahate te teha, äh, millega tegeleda, selle asemel, et kelleks te tahate saada ja võib-olla üks-kaks nädalat peaks olema see pikkus ja kord aastas. ja haridusasutused siis peavad sama kujundada neid praktika äh, võimalusi, nii nagu see sobib äh, õppuritele ja see peab olema ka seotud koolis äh, tööga. ja praktikandid äh, samas äh, ju ei saa töötasu, nii et see peaks olema atraktiivne ettevõtjatele. mul on sõbrad Rootsis ja Saksamaal, kes on otsustanud, et nad tahavad karjääri jätkata, tuginedes just kogemustele, mis nad said õpipoisi äh, staatuses nii et jah, peab andma võimaluse õppuritele vaadata, mis neid huvitab ja mis neile sobib ja võib-olla tõesti haridusasutusi siis toetada, anda neile grante, et nad annaksid selle võimaluse õppuritele leida oma tee. suur tänu. ja nüüd annan sõnajärje komisjonile, jah, palun. suur tänu. ma rääkisin, et eh, kõikide projektide pealkirjad juba pakuvad ainuüksi huvi ja see on veel üks tunnistus sellest, et meil on vaja partnerlussuhteid. kõik need ideed, mida te täna tutvustasite, vajavad partnereid. igaühe puhul on vaja, et haridusasutused, ettevõtted ja ka poliitikakujundajad oleksid partnerlussuhetes ja mis puudutab seda äh, õppepoisi öö, äh, mõtet, et laiendada seda võimalikult, on väga hea. see on ka noorte tööhõive algatuse üks aspekt, kus me toetame noori selleks, et nad praktikandi koha saaksid ja tuvastame, aitame neil tuvastada, kas see on õige koht nende jaoks, mida nad tahavad tulevikus öö, oma töises elus teha ja aitame neil ka teatud aja jooksul õppida tööd tegema, sest noored Äh, ikkagi vajavad aega, et mõista, mida tähendab distsiplineeritud tööl käia, äh, täita rutiinselt päevast päeva oma töökohustusi, nii et seegi on tähtis samm äh, pikaajalise kindla töösuhte teel. aastal kaks tuhat kolmteist oli meil Euroopa õpipoiste aasta ja liikmesriikides ettevõtted lubasid üheksasada tuhat uut eh, kohta pakkuda praktikantidele. ja kümme päeva tagasi Viinis toimus kolmas kutsehariduse ja koolituse nädal ja jälle räägiti sellest pidevast protsessist ja nendest kohustustest, mis ettevõtjad on võtnud, eh, et loovad praktikandi kohti ja annavad võimaluse noortele omandada oskusi, mida neil on vaja edasiseks karjääris. nii et ma väga hindan seda mõtet, et tõesti laiendada eh, seda õpipoisi õppe aluseid. ja tahaksin rääkida ka Erasmus programmi ühest pilootprojektist, mis käivitati pilootprojektina, parlamendilt tuli see ja nüüd on sellest saanud juba väga suur projekt Erasmuse osa tulevikus ja kutseharidust ja kutsekoolitust pakutakse spetsialistidele, neile, kes on haridusteel veel või äsja lõpetanud, nad saavad nüüd minna meie toel mõnda teise liikmesriiki kuni kaheteistkümneks kuuks ja toimub selline vahetus ja see laiendab nende arusaama sellest, millised võimalused neil on, aga ka on võimalik äh, uusi ettevõtlusoskusi proovida tulevikuks. ja uues Erasmus programmis on see suur muudatus ja Euroopa Sotsiaalfond ka juba praegu annab, aga lubab ka seda tulevikus teha. toetust neile, kes tulevad puudust kannatava taustaga, taustast. ja on võimalik et juba praegu mõnede haridusprogrammide vallas liikmesriikides ette näha stipendiumid, kes Erasmuse vahetuse korras lähevad peresid aitama. nii et Euroopa Sotsiaalfond toetab jätkuvalt haridust ja kutseharidust, koolitust ka kõige nõrgemate huvides meie ühiskonnas suur tänu. proua Chartier ja siis proua McIntyre. Merci, madame la president. suur tänu. komisjoni sõnavõtt oli suurepärane ülevaade olemasolevatest programmidest ja ka teie projekt Äh, õpipoisi õppe praktika osas oli väga huvitav, kus siis äh, õppurid ise saavad valida eriala. tundub, et on üks asi, kus me peame kõik jõudu pingutama. Äh, nimelt erialade tundmine täna väga sageli, kui tegemist on kutsevalikuga ja kui äh, juttu tuleb õpipoisiõppest, siis sageli kujutletakse äh, moest läinud elukutseid, selliseid elukutseid, mis kunagi äh, olid olemas võib-olla eelmise põlvkonna jaoks, aga noortele tuleb tegelikult näidata, et millised elukutsed on meil täna, nii et on vaja teavitustööd teha selleks, et õpipoisi õpe tunduks atraktiivsem ja peame selgitama, kuidas on ametialad muutunud, ametid muutuvad alati ja tuleb näidata, et tegemist on väga aktuaalse teemaga ja aktuaalsete ametialadega. mulle tundub, et siin on küsimus kultuuriline, tuleb äh, äh, muuta see, seda atraktiivsemaks. see oleks võib-olla täienduseks teie projektile ja ma usun, et see toetab igati ka teie eesmärki. Uh, thank you. suur tänu, proua McIntyre. Yes, thank you very. suur-suur tänu selle mõtte eest väga oluline on, et meil on tugevad sidemed äriühingute ja koolide, kolledžite vahel teiselt poolt. ja sellised lühiajalised õppimisvõimalused tõesti annavad need kogemused, mida meil praegu vajaka on. kes neid korraldab? ma ei tea, võib-olla te räägite sellest ma arvan, et me peaksime kasutama näiteks äh, kaubanduskodasid et eh, nemadki võtaksid vastutuse selle eest, et ja, eh, antaks noortele töökogemusi ja võib-olla nad julgustaksid oma eh, ettevõtjaid selliseid töövõimalusi looma. mõnikord ettevõtted ütlevad, et see ei ole praktiline, sest näiteks meil on siin ohtlikud töötingimused ja nii edasi, aga kui nad tegelikult tahaksid, siis nad leiaksid need võimalused ja tahaksin toetada seda, mida ütles proua Chartier. et töökeskkond muutub ja inimesed mõnikord ei kujuta seda täpselt ette. ja tihtipeale on seos ajalugu, inglise keel, matemaatika, mida koolis õpiti ja teiselt poolt see, mida tööl vaja läheb ja koolis on raske otsustada, mida peaks õppima, et tõesti sellist või teist karjääri teha. ma arvan, et see seos peaks olema noortel palju hõlpsam äh, tuvastada. Äh, jah, et rohkem praktikandi kohti, see on suurepärane võimalus, et see on väga-väga hea mõte ja praktiliste külgede kallal peaks veel tööd tegema, sest see on praegu tõkkeks suur tänu teile kõigile, kes te siin olete meie poodiumil ja kes te olete saalis. ja tahan öelda, et sellised arutelud ja teie mõtted kanti üle ka veebis, parlamendi veebilehelt. näete ja kuulete, nii et tegelikult rahvast oli palju rohkem jälgimas teie sõnavõtte ja kuulamas teie mõtteid ja ettepanekuid arutelus parlamendisaadikutega. ja loodetavasti sellest kujuneb traditsioon. me eh, tahame ikka ja jälle tulla selle juurde tagasi, nii nagu meil kombeks on, nii et tahan teid tänada et üritasite meie küsimustele vastata ja omapoolse eh, loo rääkida, omaenda ettekujutusi meieni tuua. sellest, milline tulevik võiks olla, millisena te tahate tulevikku näha. see oli kõik väga huvipakkuv ja tahan teid tõesti südamest tänada selle eest, et tulite vastama väga põhjalikult meie küsimustele, rääkisite, mida teete ja millest ka unistate. nii et suur-suur tänu teile nii et läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. nimelt kuulame ettekannet uurimusest Euroopa Põhiõiguste Amet on selle uuringu koostanud teemal võitlus laste vaesusega. see on põhiõiguste küsimus. ja mul on nüüd võimalus tervitada härra Grigorios Tjurkast siin, kes töötab nende teemadega Euroopa Liidu põhiõiguste ametis. ja te tutvustate meile teil valminud aruannet ja võib-olla al alustate pealkirjast ja siis räägite edasi sealt juba. ja tere tulemast muidugi. ma tänan. jah, kõigepealt ma tahan teid tänada selle kutse eest siia. suur tänu teie komisjonile selle võimaluse eest tutvustada meie aruannet, mis käsitleb võitlust laste vaesuse vastu ja pealkiri ütleb ka, et see on teema, inimõiguste, põhiõiguste teema. ja ma tahan teid tänada toetuse eest Euroopa Liidu põhiõiguste ametile. ja oma ettekannes ma räägin selle äh, aruande, sel eesmärkidest, peamistest sõnumitest, räägin selle uuringu sisust, faktidest, samuti õiguslikust raamistikust, mis meil on võitluses laste vaesuse vastu ning poliitilistest instrumentidest, mis meil on Euroopa Liidus. ja tuginedes meie varasemale analüüsile, toon välja ka mõned arvamused meilt. siin on see aruanne teile, kes te veel ei tunne seda aga leiate selle ka veebist, meie veebilehelt. ma loodan, et asi toimib. aruanne avaldati seitsmeteistkümnendal oktoobril see oli maailma vaesuse vastu võitlemise päeval ja pea aasta pärast seda, kui Euroopa sotsiaalsete õiguste sammas välja kuulutati. siit te näete minu ettekande raamistikku, nii et eesmärgid, peasõnumid, mõned faktid, paar sõna õigusliku raamistiku kohta, poliitilised instrumendid ja arvamused meilt. ma üritan võimalikult lühidalt sellest rääkida, sest aeg on juba hiline ja ma tean, et te olete kõik väsinud. et mis on selle aruande eesmärk? me tahtsime teadlikkust tõsta sellest, et tõesti laste vaesus on reaalsus, väga suur hulk lapsi elab vaesuses Euroopa Liidus ja see on väga aktuaalne teema Euroopa jaoks, vaesus ei ole sugugi tundmatu Euroopas ja laste vaesus samuti mitte ja eriti. nii et meiegi tahaksime ju näha sotsiaalsemat Euroopat ja meie panus siis on panna rõhku laste vaesuse teemale. ja meie lähtepunkt on, et ei saa olla sotsiaalset Euroopat, kui ei võeta midagi tõhusat ette vaesust, eriti laste vaesuse vastu ei ole võimalik äh, sotsiaalne Euroopa, kus kakskümmend viis äh, miljonit last pea elab allapoole vaesuse piiri. ja üks meie peamisi sõnumeid on see, et me tahame äh, öelda, et võitlus laste vaesuse vastu ei ole mitte ainult poliitikud, poliitiliste valikute ja prioriteetide küsimus, vaid ka tegemist on põhiõigusega meil on juriidiliselt siduvad kohustused Euroopa Liidus ja liikmesriikides selles vallas. ja ka Euroopa Liidu institutsioonidel on kohustused. väga paljud lapsed elavad Euroopa Liidus leibkondades, kus ei ole, kus on raskusi tavapäraste teenuste kinnimaksmisega eh, nagu näiteks puhkused või, või autoperekonnas äh, Äh, telefon, mobiiltelefon äh, ja isegi elektrit ja korralikku elamut ei ole või sanitaarvõimalusi või normaalselt toituda äh, ei ole võimalik lastel ja see on selgelt inimõiguste räige rikkumine, ütleks ma. mida faktid siis kõnelevad? faktid kõnelevad järgmisest. meil on kakskümmend viis miljonit last Euroopa Liidus. see on üks neljast lapsest Euroopa Liidus, kes elab kas vaesuse ohus või sotsiaalse tõrjutuse ohus ja umbes kaks miljonit neist kogevad kõike kolme vaesuse ilmingut. see tähendab seda, et nad elavad allapoole vaesuse künnist nii nagu Eurostat on selle defineerinud. Nad on tõesti raskes materiaalses olukorras, kannatavad puudust ja elavad leibkondades, kus väga vähe eh, on vanematel võimalik töötada. viimased aastad küll näitavad, et pisut on vaesuses elavate laste arv vähenenud, sest aastal kaks tuhat kaksteist oli meil tipp finantskriisi oludes. aastal kaks tuhat kaksteist oli kakskümmend kaheksa protsenti lapsi, kes elas vaesuses viimased arvud Eurostatilt tulevad septembrikuust, kui ma õigesti mäletan, ja näitavad et, et neli protsenti on kahanenud nende laste arv, aga arvud on endiselt väga-väga kõrged. lapsed, kes elavad vaesuses, neid on rohkem kui üldiselt elanikkonna hulgas vaesuses elavaid inimesi. nii et lapsed on kõige rohkem vaesuse küüsis, rohkem kui üle kaheksateist aastased. nüüd teine äh, probleem on väga suured erinevused erinevate liikmesriikide vahel. näiteks Bulgaarias ja Rumeenias üle neljakümne protsendi lastest elab vaesuse ohus Kreekas, Ungaris, Itaalias, Leedus ja Hispaanias on neid üle kolmekümne protsendi. mõned lasterühmad nagu näiteks äh, roomade lapsed või äh, pagulastaustaga peredest lapsed on isegi hullemas olukorras ja veel tegureid, näiteks üks, ühe lapsevanemaga perekonnad, sealgi on väljakutsed suuremad. ja need pered, kus madala haridusega on lapsevanemad, mida madalam vanemate haridus, seda suurem on oht, et lapsed kasvavad vaesuses. ja siin te näete kaarti. siin on kujutatud meie uuringu tulemused. Te näete, millistes riikides äh, on olukord kõige raskem. ma juba kirjeldasin Eh, jah, suurem lasest, päästelaste hulk on siin välja toodud. aga see graafik näitab võrdlust. Eh, lapsed üldse ja Rooma lapsed on siin võrdluses ära toodud, need andmed pärinevad meie Euroopa Liidu MIDis uurimusest. see on üks ülevaade, mis koostati aastal kaks tuhat viisteist ja kaks tuhat kuusteist ja me mõõtsime muuhulgas ka vaesust, mida kogevad sisserännanute perekonnad ja roomade perekonnad ja siin on just Rooma leibkonnad ära toodud ja te näete, et terves reas riikides äh, arvud on rabavad üle üheksakümne protsendi Rooma leibkondi meie ülevaate kohaselt on vaesed. Need on nüüd faktid, milline õiguslik raamistik meil on? jah, laste vastu võitlemine on ju ka seotud õiguslike kohustustega, tegemist ei ole lihtsalt poliitilise prioriteediga artikkel kakskümmend neli Euroopa Liidu põhiõiguste hartas garanteerib lastele õiguse kaitsele ja eh, et oleks ka nende heaolu tagatud ja harta eh, jah, samamoodi nagu Euroopa Liidu aluslepingud omab õiguslikku mõju, nii et institutsioonid, kui nad oma pädevusi teostavad ja Euroopa Liidu liikmesriik, kui nad Euroopa Liidu õigust Eh, teostavad, peavad nendest nõuetest kinni pidama. kui me vaatame olukorda laiemalt, rahvusvaheliselt, ja üks ÜRO konventsioon, mille on ratifitseerinud kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, on laste õiguste konventsioon. ja on terve rida laste õigusi seal üles loetletud, eriti mis puudub õigusi, mis on seotud õigusega mitte elada vaesuses, artikkel kakskümmend seitse konventsioonis ütleb, et lapsel on õigus äh, elada normaalsetes piisavates elamistingimustes. Euroopa Liidu liikmesriikides on ka õiguslikud kohustused, mis puudutavad majanduslikke ja sotsiaalseid õigusi. Need tulenevad Euroopa sotsiaalhartast, mille on vastu võtnud Euroopa Nõukogu, mitte kõik Euroopa liikmes, riigid Euroopa Liidus ei ole samade sätetega seotud sotsiaalhartas ja mitte kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole ka ratifitseerinud seda sotsiaalsete õiguste hartat. aga harta ei ole mitte ainult inspiratsiooniallikaks meile meie töös, aga ka paljud selle harta sätted on juriidiliselt siduvad kõikidele liikmesriikidele. näiteks artikkel seitseteist hartas näeb ette laste kaitse ja perekondade kaitse. ja veel üks teema, mis seondub õigusliku raamistikuga, on nii, et ennekõike Äh, siin valdkonnas on pädevus liikmesriikidel. see töö, mida liikmesriikide asutused peavad tegema, on ülioluline. aga ka Euroopa Liidul on mõned väga olulised pädevused. Äh, need täiendavad liikmesriikide tegemisi nüüd poliitilised instrumentid Euroopa Liidu tasandil. rääkisime faktidest ja õiguslikust raamistikust ja sellest, kuidas Euroopa Liit peaks reageerima. aastal kaks tuhat kolmteist tuli soovitus investeerida lastesse komisjon võttis selle soovituse vastu, see on mittesiduv instrument loomulikult, aga tegemist on väga olulise instrumendiga, sel-, selles luuakse poliitiline raamistik eh, võitluses laste vaesusega. Eh, kolm sammast on selles soovituses, kuidas tagada, et on juurdepääs lapsevanematel piisavatele ressurssidele, kas nad on tööturul, tegevad või saavad piisavat sotsiaaltoetust, see on esimene sammas, ressursid, teine sammas on juurdepääs perekondadel ja lapsevanematel ja lastel kvaliteetsetele teenustele, mis on ka taskukohased, sealhulgas ka väikelaste hooldusele ja haridusele, samuti eluasemele ja alternatiivsele hooldusele. ja kolmas sammas puudutab laste õigust osaleda ka isegi otsuste langetamises konsultatiivprotsesside käigus. täna hommikul toimus üks üritus siinsamas hoones, sest täna on maailma laste õiguste päev ja väga huvipakkuv üritus tuli INTA interrühmalt mis puudutab laste õigusi, räägiti just äh, laste osalemisest, kaasamisest põhjalikult. ja üsna paljud tõotavad tulemused on ka Eurochildi tehtud uurimusest. ja läheme edasi meie raport ei analüüsi ainult äh, õiguslikku raamistikku ja poliitilist raamistikku, vaid tegeleb ka konkreetsete poliitikavahenditega, mida me saame kasutada. kõigepealt Euroopa poolaasta. me oleme tulnud järeldusele, et senini vähemasti väga vähe kaalutakse lapse õigusi ja laste vaesust riigipõhistes soovitustes Äh, tavaliselt äh, viidatakse vaid laste hooldusteenustele ja haridusele, mis oleks kaasav ja see kõik väga tähtis, aga konkreetsed viited laste vaesusele on riigipõhistest soovitustest puudu. aastal kaks tuhat kaheksateist ainult üks soovitus oli suunatud laste vaesusele riigipõhistes soovitustes. ja üks väga tähtis tähtis äh, instrument, mida me saame kasutada, on Euroopa Liidu poolne rahastamine ja meie oma aruandes üritame ka vaadata, kuidas seoses uue mitmeaastase eelarveraamistikuga avada võimalusi rahastamiseks. siin on mõned üsna julgustavad aspektid Eh, rohkem sotsiaalset Euroopat, on üldine poliitiline eesmärk nii SF Plussi kui ka ERDF, ERDF-i puhul eesmärkide hulgas ja ESF Pluss rahastamine viitab ka juba konkreetselt lastele kui potentsiaalsetele kasusaajatele ühe või teise meetme alt. ja äh, räägitakse ka vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest ja uus üldsätete määrus ka äh, on, hõlmab äh, laste vaesuse kaalumist kui ühte tingimuslikkuse aspekti Euroopa Liidu poolsel rahastamises. ja Euroopa Sotsiaal- õiguste sammas omab suurt potentsiaali. tähtis on, et tööelu ja pereelu tasakaal ka edasi areneks, sest eh, see võimaldab eh, täiendava sissetuleku saajatel eh, ka tööturul tegutseda, see on enamasti naistel, siis avaneb ka võimalus oma panus anda oma palgaga võitluses laste vaesuse vastu. ja me mõõdame ka edasiliikumist sotsiaalse samba eesmärkide saavutamisel. meil on ka laste garantii kava, mille ettepanek tuligi Euroopa Parlamendilt ja eesmärgiks on tagada, et igal lapsel, kes elab vaesuses, oleks ikkagi tagatud tasuta tervishoid, haridus, korralik peavari ja ka piisav söök. praegu, nagu me teame, viiakse läbi uuringut, see on teostatavusuuring, mis peab näitama, kuidas laste garantiiga edasi talitada. ja lõpetuseks meil on meie aruandes terve rida konkreetseid arvamusi ära toodud, kuidas edasi liikuda meil on viis valdkonda välja toodud, kõigepealt arvamus selle kohta, kuidas õiguslikku raamistikku tugevdada just laste vaesuse seisukohast. üks tähtis teema siin on see, et kuidas Euroopa Liidu tegemised viia kooskõlla sellega, mis on kirjas Euroopa Eh, laste õiguste konventsioonis ja Euroopa sotsiaalhartas. ja nüüd see revideeritud Euroopa sotsiaalne harta on midagi, mida liikmesriigidki peaksid järgima ja mõtlema, aga kuidas Euroopa Liidu sotsiaalse hartaga edasi talitada. teine arvamus on koondada tähelepanu kõige kaitsetumatele, sest tõesti õiguste rikkumise selge juhtumid on siin. lastegarantii on üks samm edasi selles vallas. eriti ränga vaesuse vastu võitlemisel aitab meid see lastegarantii ja me peame ka nõudma, et liikmesriigid just prioritiseeriksid nende laste kaitse, kes on kõige kaitsetumas olukorras, näiteks Rooma lapsed, aga ka lapsed, kes on puue, puudega või pagulastaustaga või kes elavad leibkondades, kus on üks lapsevanem ainult või väga suurtes perekondades. ja kuidas kasutada Euroopa poliit-, poliitikamehhanisme, et kaitsta lapsi vaesuse eest. alati peab silmas pidama aasta kaks tuhat kolmteist soovitust. eriti kui kõneks on Euroopa poolaasta ja riigipõhised soovitused. Euroopa poolaasta kontekst oleks väga kasulik, kui ta oleks rohkem lastele suunatud veel üks valdkond on sotsiaalõiguste samba rakendamise meetmed, jah, see töö ja eraelu tasakaalu direktiiv, sellele ma juba viitasin, on oluline, aga on vaja ka sotsiaalne tulemuste tabloo Äh, edasi arendada, et see kajastaks ka laste olukorda. Eurostat saab väga palju andmeid siin jagada ja selline sotsiaalne tulemuste tabloo, et see kajastaks ka lapsi. see tähendab lihtsalt seda, et andmed lüüakse lahku, eraldi rida tekitatakse laste olukorra kirjeldamiseks. ja viimane arvamus on äh, tõhus rahastamine vaesusevastasele võitlusele, sest ilma rahastuseta, kui programmid ja plaanid jäävad äh, rahaliselt toetamata, siis positiivseid tulemusi äh, saavutada nii hästi ei õnnestu. nii et tähtis on, et lapsed, kes elavad vaesuses või on tõrjutud oleksid uues MFF-is prioriteediks ja mitte ainult Euroopa Sotsiaalfond pluss kontekstis, vaid ka Euroopa Regionaalarengu Fondis prioriteediks, aga paraku praegu see nii ei ole. ja veel on vaja tagada ka sellised võimendavad tingimused, et äh, tõesti võetakse arvesse ka laste aspekt, kui tagatakse toetust Euroopa Liidu rahalistest vahenditest. ma loodan, et see nüüd ei läinud väga tüütuks, tänan teid tähelepanu eest. Thank you uh.... suur aitäh selle väga põhjaliku ja masendava info eest. meil on nüüd viis minutit jäänud veel. kas keegi soovib midagi küsida, siis palun, proua Lambert. aitäh, see oli väga kasulik info. hiljuti just lugesin ÜRO eriraportööri avaldust äärmise vaesuse ja inimõiguste kohta äh, ja see puudus tema külaskäiku Ühendkuningriiki, otsisime täiendavaid depressiooni põhjusi ühesõnaga. ja üks, mida ta ütles oli just äh, see, kuidas vaesust äh, mõõdetakse ja Ühendkuningriik kasutab erinevaid meetodeid, see tähendab, et vastused sõltuvad sellest, kuidas küsimus on tõstatatud. nii et äh, võib-olla oskaksite kommenteerida oma teadusuuringute seisukohast, kuidas vaesust tegelikult mõõdetakse ja kui järjekindlalt seda tehakse? aitäh selle küsimuse eest üks, mida ütleksin, on see, et me kasutame Eurostati andmeid, mis, millised need on. vaesus kuuskümmend protsenti mediaan sissetulekust äh, riigis. et need inimesed, kes äh, on vaesed, on need, kes elavad allpool seda joont. kuid asi ei ole mitte ainult sissetulekuvaesuses. soes-, sotsiaalne tõrjudus ja vaesus on seotud ka ligipääsuga kaupadele ja teenustele. Eurostat kasutab siin Mm, materiaalse puuduse indeksit. see on seotud üheksa erineva teemaga. näiteks, kas pered suudavad oma arveid maksta, üüri maksta? kas telefoniarveid? kas sa, kas minnakse puhkusele? üheksa sellist erinevat teemat ja meie jaoks äh, tõsine materiaalne puudus on see, kui neljas valdkonnas ei suudeta seda endale lubada üheksast. ja majapidamised äh, ning nende seos tööpuudusega kas vanematel on ligipääs tööturule, kas neil on äh, ligipääs täistöö, täisajaga tööle või osalise ajaga tööle. see on üsna kõnekas. vaesuse mõõtmisel ja sotsiaalse sõltuvuse mõõtmisel, mõõtmisel, sest see on indikaator vaesus või sotsiaalne tõrjutus. ja veel üks kommentaar Eurostat ja riiklikud statistikaametid ei äh, analüüsi etnilisi gruppe, nagu roomad näiteks, teiste sõnadega on üsna keeruline mõõta vaesust ühes rahvastikugrupis, kus me ometi teame, et seal on erilised väljakutsed, mitte ainult roomad, aga võivad ka olla näiteks rändetaustaga inimesed. puuetega inimesed. seda kõike tuleb arvestada. aitäh. suur tänu kuigi arvud olid üsna, üsna, üsna masendavad, kakskümmend viis miljonit last maailma kõige rikkamas osas ehk siis Euroopas, kes elavad allpool vaesuspiiri. see on tõesti katastroof. sooviksin, et suudaksime teha rohkem meie komisjonis et saaksime meelde tuletada inimestele Euroopa Parlamendis, et see on igapäevaelu mõnede laste jaoks Euroopas. me ka-, kipume seda unustama mõnikord. nii et loodan, et äh, ka teie hoolitsete selle eest, räägite sellest parlamendis, komisjonis, kõikide euro-, liidritega Euroopas, et kõikideni jõuaksid need faktid, sest nad on tõesti väga muljetavaldavad. suur tänu ja suur tänu, et jäite nii pikalt meie komisjoni koosolekule ja järgmine koht kohtume kahekümne seitsmendal novembril Brüsselis suur tänu kõigile, kes jäid koosoleku lõpuni meiega. I was, it is, it I was is, actually I mean, not aware it was 25 million. 25 million. Yeah.